der präsident! die sitzung ist wieder aufgenommen. jätkame täiskogu osaistungiga. eilsed protokollid on teile edastatud nagu ka vastuvõetud tekstid, on teil selle kohta proteste? ilmselgelt ei ole siis on protokollid kinnitatud ja läheme nüüd põhjalikemate arupärimiste juurde vastavalt kodukorra artiklile